esimeste konverents täna hommikusel äh, koosolekul vastavalt äh, kuueteistkümnendale artiklile äh, kodukorrale otsustas, et ühe Ühendkuningriigi volinikukandidaadi kuulamine on kinnine ning kandidaat seatakse täiskogule kinnitamiseks. seetõttu teen ettepaneku, et vastavalt artiklile sada viiskümmend kaks lõige kaks kodukorras ettepaneku, et äh, Ühendkuningriigi voliniku kandidaat äh, tuleks hääletusele võtta täna täiskogule, kas on sellele vastuväiteid? ei ole. ja hääletamine äh, kandidatuuri kohta toimub kohe. Thank you.